Äh, ma tahaksin, et enne kui me hakkame valima uusi äh, inimesi, ma tahaksin tänada professor Ferreirat, kes oli äh, endine esimees, kes väga professionaalselt tegutses sellel ametkohal ma tahtsin eelmisel täiskogu istungil juba selle punkti tõstatada, aga see polnud võimalik. suur tänu. seega siis me palume sekretäriaadil saata see sõnum edasi me täname teda eh, kõikide komisjoni liikmete nimel. nüüd siis loen ma teile ette eh, eh, nende inimeste nimed, kes ei ole täna kohal, härra, eh, härra Kasparit asendatakse eh,, eh Fiona asemel tuleb teine inimene, Sancha äh, asendab Landsbergist, Van de Kamp on äh, härra Pabritsi äh, asendusliige, härra Kellit asendab Kristo Rowell. Enrico Andrio asendab härra Lingfredi, Star Patti asendab Campbell Bannemani e, ALDE fraktsioonist. härra Sharon Sõuv on Marianne Dissonesi asendusliige ja Van Balen on e, härra Lansdorfi asendusliige. nüüd e, fraktsioonilise kuuluvuseta härra Šoprat on, asendab proua Le Peni, ei vabandust, proua Le Pen on ikka kohal, ma ei märganud teda kohe härra Epiteetios on härra Aubernee asendusliige ja Salvinit asendab Tekla. nii et, et nüüd me rääkisime praegu asendustest. see on eriti oluline, kui me hakkame hääletama. ja ma tahaksin kõikidele meelde tuletada, et teil peaks olema kaasas hääletuskaart kui te olete selle maha unustanud, eh, siis on väga pahasti, aga tegelikult sekretäriaat pidi hoolitsema selle eest, et teil oleks see hääletuskaart. kas teil on kõikidel hääletuskaardid? väga hea. aitäh teile selle eest. nüüd me siis eh, hakkame valima komisjoni esimeest koorum eh, on meil koos, rohkem kui üksteist liiget on meil kohal, see on eh, rohkem kui üks veerand. nii et me oleme otsustusvõimelised. kes on siis esimehe kandidaat? ma annan David Martinile sõna, sotsiaaldemokraatidele. suur tänu Äh, nüüd teie ähm, ametiaeg ilmselt kaua ei kehti. Um, ähm Eh, minu ettepanek on eh, eh, pakkuda välja inimene, kes on viis aastat olnud komisjoni esimees, kellel on, kes on viisteist aastat olnud parlamendis, kes on väga intelligentne inimene, kes on väga intelligentne. suur tänu, härra Martin. ma ei tea, kas ka mõnda kriitilist häält on kuulda, nii et siis kõik suhtuvad väga positiivselt kandida-, sellesse kandidatuuri. kas on teisi kandidaate välja panna? ei ole. ja sellepärast on mul ettepanek, eh, eh, et küsida härra Langeni käest, kas ta on esitanud oma majanduslike huvide deklaratsiooni. ka härra Lange, kas te olete ka valmis kandideerima? jah, väga hea. kas te olete täiskomisjoni liige? jah. ja seega siis kui vastuväiteid ei ole, siis on minu ettepanek selline, et me, me hääletame heakskiidu teel härra Langeni sellesse ametisse. nii et Bert Lange, palun nüüd tulge, istuge minu tooli jaa, libe. jah, kallid kolleegid. südamlik tänu mulle avaldatud usalduse eest. ma luban, et teen kõik selleks, et olla selle usalduse vääriline, tegutsedes selle komisjoni esimehena, kandes teie ühist vaimu meie kui Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonil, meil on tegemist väga vastutusrikka päevakorraga, me peame ühiselt välja töötama seaduslikud aktid, rahvusvahelised lepingud, selleks, et säilitada eh, rahvusvahelist kaubandust ja tegu, selle nimel peame tegutsema konstruktiivse eh, dialoogi käigus valimiste kohta äh, nii palju, et me peaksime siiski juhatust veel täiendama ja see tähendab seda, et meil tuleb valida komisjoni esimene aseesimees. nagu me juba tõdesime, on komisjoni täisliikmeid ja neid alaliselt esinda-, asendavaid liikmeid Eh, selline, et eh, me oleme otsustusvõimelised. seepärast eh, saame me langetada otsuse esimese aseesimehe kandidatuuri osas. härra Vinkler, palun. suur tänu. enne kui ma hakkan kandidaate esitama, tahan ma kõigepealt teid tänada, et te saite komisjoni esimeheks Rahvapartei eh, fraktsiooni nimelt on mul hea meel eh, pakkuda välja kandidaateks eh, proua Saif, kes on esimene siis aseesimees naine Inta komisjonis, teda tuntakse väga hästi Inta komisjonis, tema on olnud selle komisjoni liige Eh, sellest hetkest peale, kui see komisjon loodi kahe tuhande neljandal aastal. ta on olnud Rahvapartei ehm, asekoordinaator, eh, viimastel aastatel ta on olnud paljude eh, oluliste dokumentide puhul kas raportöör või variraportöör ning tema Eh, oli eh, viimase mandaadi ajal poliitilise komisjoni eh, väga aktiivselt osaline ja lõpetan sellega, et ma ütlen, et ma olen täiesti kindel, et ta hakkab komisjoni juhatuses väga olulist rolli mängima. suur tänu! aitäh! aitäh selle ettepaneku eest. nii, ja nüüd tahaksin kõigilt koos viibijatelt küsida, kas on täiendavaid ettepanekuid. kui see, kui ettepanekuid ei ole, siis ma tahaksin küsida teie käest, proua Saifi, kas te olete esitanud majandushuvide deklaratsiooni? siis tahaksin teie käest küsida, kas te olete selle komisjoni täisliige ja kas te võtate vastu ettepaneku saada komisjoni esimeheks, esimeseks aseesimeheks? jah. vastan eh, jah, nii esimesele kui teisele küsimusele ja aitäh selle au eest. siis ma tahaksin esitada järgmise küsimuse. kas te olete nõus sellega, et ma ka selle kandidatuuri suhtes hääletame ühise heakskiitmise teel? seega palju õnne, proua Saifi ja olge nii kena, tulge võtke istet minu kõrval kallid kolleegid, järgmiseks asume valima teist aseesimeest meie komisjonis. kas on ettepanekuid? proua Keller, palun. suur tänu, ma õnnitlen teid kaht, et te valiti nendele ametkohadele aga roheliste nimel eh, pakuksin ma välja Jean-Luc Jadorigi, kes oleks siis selle komisjoni eh, teine aseesimees, te kõik tunnete teda, ta on töötanud siin palju aastaid, on töötanud kaubanduse vallas eh, väga pika aega, ta on ka Greenpeace'i liige ja ta on olnud meie komisjoni väga hea liige ja mul oleks väga hea meel, kui te eh, toetaksite tema kandidatuuri teise aseesimehe kohal. suur aitäh! kas on veel teise aseesimehe suhtes personaalseid ettepanekuid, ma ei näe. Eh, siis ma küsin sinult, Janik Šado, mm, kas sa oled täisliige, kas sa oled esitanud majandushuvide deklaratsiooni ja kui sind valitakse, kas sa oled valmis seda ametiposti vastu võtma? jah, olen valmis selle vastu võtma, vastan mõlemale küsimusele jah. suur aitäh ja nüüd ma küsin ka Janik Jadot suhtes, kas te olete nõus sellega, et me hääletame ühise heakskiitmise teel komisjoni teise aseesimehe? palju õnne, Janik, ole nii kena ja tule võtta istet presiidiumi laua taga selleks, et täiendada juhatust, peaksime valima ka kolmanda aseesimehe. meie kvoorum on meil selleks olemas. ja nüüd ma tahaksin otse küsida, millised on ettepanekud kolmanda aseesimehe osas? palun euh, härra esimees kõigepealt ma tahaksin eh, õnnitleda teid, ma tahan eh, tänada ka eh, teisi valitsude aseesimehi ja nüüd Rahvapartei nimel pakuksin ma välja härra Vinkleri kolmandaks aseesimeheks, tema on olnud selle komisjoni liige kahesaja, kahe tuhande seitsmendast aastast peale. paljud teist teavad, kui kõvasti ta tööd teeb, eriti Eh, tema tööd eh, Lääne-Balkani vallas. enne eh, kahe tuhande neljandast kuni kahe tuhande seitsmendast aastast alates töötas ta just Lääne-Balkanil ka kommunikatsiooni ja kaubanduse vallas. kahtlemata meie komisjon võidaks, kui ta oleks meie fraktsiooni juhatuses. aitäh, proua Saifi ettepaneku eest, küsin, kas on täiendavaid kolmanda aseesimehe ettepanekuid ei ole, siis ka nüüd küsin härra Vinklerilt, kas te olete esitanud majandushuvide deklaratsiooni, kas te olete selle komisjoni täisliige ja kas olete nõus kandideerima? jah, ma olen esitanud majanduslike huvide deklaratsiooni, olen eh, tõepoolest komisjoni täisliige ja tõepoolest mul on suur au, kui mind sellele ametikohale valitakse suur aitäh, härra Vinkler ja ka nüüd ma küsin, kas te olete nõus sellega, et me valime härra Vinkleri kolmandaks aseesimeheks ühise heakskiitmise teel? ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Winkler. minu südamlik õnnesoov, härra Vinkler. ja ka teid, härra Vinkler, ma paluksin võtta istet teiste aseesimeeste kõrval presiidiumi laua taga. Congratulations. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kallid kolleegid, nüüd oleme saanud kokku täiskoosseisu juhatusest. Oh, ma juba unustasin, neljanda aseesimehe unustasin valimata. ma vabandan ja nüüd me liiguksime edasi Ana juba eelneva protseduuriga. seega meil on kvoorum olemas, asendusliikmed on kirja pandud, kas on ettepanekuid neljanda aseesimehe osas? Emma, palun. suur tänu suur tänu, ma õnnitlen teid kõiki ja aseesimehi eh, mina tegelikult juba hakkasin muret tundma, et eh, neljandat aseesimeest ei valitagi, aga ikkagi ma näen, et neljas koht on tühi, sellepärast ma eh, paluksin härra Rensot, pakun välja härra Renso, kes on minu kolleeg ehm, Tšehhi Vabariigist E, sellepärast ma palun, e, et e, tema kandidatuuri arvesse võtaksite. suur aitäh mulle tehtud ettepaneku eest. ma olen päris kindel, et meie koostöö hakkab sujuma ja ka seetõttu tahaksin ka sel korral küsida teilt, Renzo, need kolm küsimust kas te olete esitanud majandushuvide deklaratsiooni, kas te olete selle komisjoni täisliige ja kas te olete nõus kandideerima? Uh, eh, vastab härra Zahradil, kes esitati neljanda aseesimehe kandidaadiks. ta on tõepoolest esitanud eh, majandushuvide deklaratsiooni eh, ja on suur au olla juhatuse liige, on täis, on komisjoni täisliige. ma õnnitlen teid südamest ja aga ma tahaksin kõigepealt kõigi käest küsida, kas te olete nõus ühise heakskiitmise teel härra Zahradili valima? ja herzlichen Dank. ma õnnitlen teid, kallid kolleegid, ja nüüd on tõepoolest juhatus täiekoosseisuline. ja me oleme teovõimelised selleks, et äh, rahvusvahelise kaubanduse laeva juhtida läbi tulevasse tormide. järgmise päevakorrapunktina arutame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alles jäänud kuude äh, istungite kalendrit kui keegi pole selle vastu, siis kinnitaksime olemasoleva kalendri kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni. tahaksin viidata sellele, et järgmine kohtumine leiab aset kahekümne teisel juulil kell viisteist null null. selle koosseisu käigus peame lahendama nii mõnegi printsipiaalse küsimuse ja otsused langetama äh, äh, selleks, et saaksime alustada eh, väliskaubanduse volinikuga aktuaalseid küsimusi. ma näen, et kellelgi pole selle kalendri vastu midagi, mistõttu ma eh, näe, käsitlen teie vaikimist heakskiiduna. Teile kõigile saadetakse see kalender ka laiali. neljas päevakorrapunkt kujutaks endast tegelikult kasutatavate keelte kindlaksmääramist, kuid mitte kõik äh, selle komisjoni alalised asendusliikmed pole veel nimetatud, mistõttu me ei saa seda küsimust täna lõplikult otsustada ja me viime selle küsimuse üle otsuse langetamise üle kahekümne teisele juulile, mil peaksid tegelikult kõik alalised asendusliikmed olema ka nimetatud selleks, et äh, ma palun, et kõik nimetaksid need alalised asendusliikmed äh, lähitulevikus. jõuame viienda päevakorrapunkti juurde. see puudutab esimehe teadaandeid, mingeid erilisi teadaandeid mul täna küll pole, kuid ma soovin teile edastada selge sõnumi, et soovin ka ühiselt, koostööaltilt seda komisjoni tööd korraldada ja juhtida Eh, need, kes olid ka eelmise täiskogu liikmed, eh, nad teavad, et me pidime koos teiste komisjonidega nii mõnigi kord vaidlema nõnda öelda õige edasiliikumise suuna eest kuid silmas pidades Lissaboni lepingut ja arvestades selles Lissaboni lepingust tulenevaid pädevusi, on meil tõesti väga palju tööd teha, me peame nii mõndagi saavutama. ja mul on tõepoolest väga hea meel, et meie komisjonis on nüüd alal nelikümmend üks põhiliiget, mis võimaldab meil senisest intensiivsemalt tegeleda rahvusvahelise kaubanduspoliitika valdkonnas nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa piire. ma olen kindlalt veendunud, et paljud kaubanduslepingud, mis võib-olla ehk veel kahe aasta eest olid väga keerulised, diskuteeritavad, kuivõrd alalikkuse huvi oli pehmelt öeldes leige, siis ma arvan, et nüüdseks on see huvi niisuguste lepingute vastu oluliselt kasvanud. rahvusvaheline kaubandus on tegelikult see, mis kujundab Euroopas väga olulisi eh, tegevus- ja majandusvaldkondi, mistõttu meil on oluline, et rahvusvaheline kaubandus kui selline eh, säilitaks oma koha huvide keskmes, eh, selles keskmes, kuhu ta on viimaste viimastel aastatel nihkunud. meil on tarvis tegeleda paljude kaubanduslepingutega, kaubanduslepingu USA-ga, ka paljude teiste lepingutega ja mulle jaoks on oluline, et arutelud nende lepingute sõlmimise üle oleksid läbipaistvad, selleks, et arvestataks kõiki olemasolevaid vajadusi. ja lõppkokkuvõttes selle nimel et kedagi ei jäetaks kõrvale. kuidas kujundada ausat eh, kaubanduspoliitikat, see on teema, mille üle eh, peame ka tulevikus arutama. me peame endale eh, selgelt aru andma, mida tegelikult kujutab endast Euroopa Liidu aus ja õiglane kaubanduspoliitika ma nende sõnadega lõpetaksin ja soovin meile kõigile, et me töötaksime tulevikus edasi konstruktiivselt. ja nüüd annan sõna päevakorra osas. väga äh, kiiresti, tõepoolest, ütleme, Tarmo, te rääkisite, et äh, siin on äh, meil väga suur töökoormus, et Lissaboni lepingu alusel on meil uued Ähm, pädevused ja ma vaatan, et meie kalender ei ole üldsegi eriti tihe. tegelikult eh, mulle tundub, et praegusel hetkel ei ole õige aeg sellest kalendrist eh, siin hakata eh, parandama. ma saadan teile oma parandusettepanekud, et te vaataksite, kas saab kalendrit tihendada. suur aitäh, tänan teie initsiatiivi eest me vaatame kogu töökava ja ajakava ja kalendri üle selleks, et me saaksime kahekümne teisel juulil sel suvel asja asjaomaselt arutada. soovin kõigile eh, meeldivat töö jätkut eh, ja tegutseme tulevikus ikka ja alati ühiselt. Well, the trouble is that you, uh,